Please take your seats. kolleegid, palun võtke istet. Please, can we, can we start the meeting? kolleegid, kas me saaksime koosolekuga pihta hakata? jaa, liebe kolleegid ja kolleegid kallid kolleegid, äh, jätkame oma aruteludega pärast äh, hetk tagasi toimunud äh, ühist koosolekut eelarvekomisjoni ja siseasjade komisjoniga ja neljas päevakorrapunkt, kontrollikoja eriaruanne eelarvetoetuste kasutamine siseriiklike tulude kasutuselevõtu soodustamiseks Sahara taguses Aafrikas, väga oluline aruanne, proua Lamarck on Kontrollikoja esindaja, te käisite meiega eelmisel nädalal Washingtonis äh, koos, väga hea meel oli, et te meiega kaasa tulite ja üheskoos äh, ühe, nägime me siis seda, et Euroopa Liidus oleks veel nii mõndagi teha, näiteks avalikkusega suhtlemise osas. meiepoolne raportöör on Bart Stas ja annaksin sõna siis kõigepealt proua Lamarckile, palun lugupeetud esimees, daamid ja härrad, lugupeetud komisjoni liikmed, raportöör, ma tahaksin kõigepealt tänada teid selle eest, et andsite mulle võimaluse seda raportit tutvustada. siin käsitletakse seda, kuidas kasutatakse eelarve abi siseriiklike tulude kasutusele võtmisel äh, Sahara taguses Aafrikas ning äh, selle, neid auditeid on kolme liiki, esiteks äh, me selgitame äh, välja, kuivõrd oluline on see toetus ligi, ligi kakskümmend protsenti arenguks mõeldud meie vahenditest, viis miljardit eurot kolmeks aastaks ja üks koma seitse miljardit oli mõeldud siis Sahara taguse Aafrika jaoks ja me otsustasime üheksa riigiga töötada, kus sissetulek on väike, madal või keskmine. teiseks on see heaks koostöövormiks, sellepärast et seeläbi viiakse üle äh, vahendid äh, riigikassasse ning seda äh, kinni pidades teatud tingimustest. kolmandaks põhjuseks on see, et siseriiklike tulude kasutuselevõtt on miski, mis on juba aastaid päevakorras, aga üha enam aktuaalne, sellepärast et äh, kaks tuhat viisteist Addis Abeba konverentsil pandi rõhku sellele, kuivõrd oluline on äh, koostöö rahastamine, seda ähm, mitmel põhjusel, sellepärast et see toetus on oluline eelarve jaoks, kuid samuti mõeldi selle üle, kuidas kasutatakse ära siseriiklikke vahendeid Äh, mida paljud soovivad enda kätte saada ning äh, samuti, kuidas ettevõtted äh, oma kasumit teenivad ja kuidas see kasum jaotub. meie raport sisaldab peaasjalikult kolme sõnumit, esiteks me räägime komisjonipoolsest hinnangust partnerriikides, komisjon vaatas läbi, milliseid äh, eelarvevahendeid kasutatakse alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, millega on nõuete täitmist parandatud, tegemist on hiljutise läbivaatamisega, kuid see võimaldab meil näha, mil määral äh, on neid muudatusi hakatud ellu viima. maailmapangaga kohtusime ka ja tänan teid selle eest, et te kaasasite mind ka sellesse mm, missiooni ning Maailmapank ütles, komisjon teeb seda samuti, et äh, arenguabi on väga oluline ja väga oluline on just välja selgitada, millised on äh, riikide vajadused ja mille alusel on võimalik äh, nende vajadustele vastavad arengukavad välja töötada. me nägime, komisjonipoolne hinnang ei kata kõiki aspekte, mis ometigi on väga tähtsad. endiselt lähtutakse väga palju äh, maksudest, äh, mis tulevad SKT-st, kuid tegelikult ei arvestata ressurssi, tegelike ressursside ning potentsiaaliga. Äh, maksu ja mittemaksutulude vahekorda tuleb vaadelda samuti seda, mil määral on tagasinõudmisede osas suutlikkus arenenud samuti tuleb vaadata, mis on nende vahenditega, mis tulenevad loodus- varadest ning samuti maksuvabastused. veel üks näitaja ehk siis riigi suutlikkus ära kasutada oma maksupotentsiaali ja siin me peame siis silmas, silmas seda vahet, mis on potentsiaali ning tegelike maksutulude vahel. Komi-, seega äh, me näeme, et komisjoni hinnang ka kogu seda infot ei sisaldanud ja siin on võimalik päris palju edusamme saavutada. meie teiseks äh, sõnumiks on see, äh, mis puudutab eelarve toetust ja ka nõudeid. siin on kolm osa. esmalt tuleb täita tingimused, mis on seotud eelarve abiga, teiseks poliitiline dialoog ja kolmandaks suutlikkuse tõstmine. kõigepealt tingimuste juurde, mis on eelarve toetuse lepingus sees ning mis võimaldab komisjonil oma abi anda vastavalt neile tingimustele, mis on täidetud. komisjon on teatud tingimused paika pannud, kuid need tingimused ei kehti mitte igal juhul äh, ja need, äh, neid ei kasutata alati, kui vaja me näeme, et ainult viiel juhul viieteistkümnest neid kasutatakse. ja see puudut- ja me peaksime rohkem tähelepanu hea juhtimuse kokkulepetele pöörama. miks mitte igal pool neid nõudmisi ei täidetud, need on kas juba täidetud või neid ei ole võimalik täita, Nigeeria puhul näiteks oleks olnud vaja läbi vaadata Lääne-Aafrika äh, Kaevanduste Liidu äh, põhikiri. teiseks, poliitiline dialoog siis partnerriikidega, mis on äärmiselt oluline ja mis tähendab seda, et tuleb mobiliseerida erinevad delegatsioonid, siinkohal tahaksin ütelda, et tegime head koostööd välisteenistusega poliitiline dialoog on esmatähtis sellepärast, et see võimaldab läbi viia eelneva diagnostika ja välja selgitada neid aspekte, kus tuleb edasi liikuda, millele tuleb tähelepanu pöörata, kus on vaja reforme välja töötada, arengustrateegia, nii et siin valdkonnas eh, me nägime, et teatud puudujääke on ja on võimalik olukorda parandada nende vahenditega, mis komisjonil ning eh, ka välisteenistusel juba on olemas kolmandaks haldussuutlikkuse parandamine. muidugi me ei saa siseriiklike tulude kasutuselevõtust rääkida ilma haldusse suutlikkuse parandamisest, kontroll, kontroll, infosüsteemid, kõik need aspektid no muidugi mõista esmatähtsad selleks, et parandada riigi suutlikkust oma siseriiklikke tulusid kasutusele võtta, samuti teisi vahendeid ja ainult ühel juhul viieteistkümnest äh, lepingust äh, me näeme, on teht-, on läbi viidud tõesti sihtmärgistatud äh, analüüs ja see puudutas siis null koma kahte protsenti kõikidest läbi vaadatud kokkulepetest, ega siin on võimalik päris palju olukorda parandada haldussuutlikkuse tõstmisel. kolmas sõnum puudutab siis sellise abi tõhusust me teame, et selles valdkonnas on keerukas hinnata tõhusust. keerukas on sisse viia otsene seos eelarve toetuse vahel ning nende edusammude vahel, mida on tehtud äh, siseriiklike tulude kasutuselevõtus. me teame, et see on ainult osaks ju eelarve toetusest aga meie meelest oleks kasulik siinkohal, et komisjon kasutaks äh, asjakohaseid andmeid ja näitajaid selleks, et hinnata, mil määral eelarvetoetus on kaasa aidanud äh, siseriiklike tulude kasutuselevõtule. me oleme teadlikud sellest, et seda on keerukas teha, kuid sellest hoolimata peaksime me vähemalt küsimused tõstatama ning vaatama, kuidas on võimalik sellele vastutust leida ehk siis on meil vaja vahendeid, millega andmeid koguda ja meie meelest on see oluline samm. Nende märkuste põhjal me koostasime teatud hulga soovitusi. Need soovitused on seotud äh, meie tööga siis ning äh, on komisjoni ja välisteenistuse pädevuses, seega neid soovitusi on võimalik täita. komisjon muuhulgas nõustus kõigiga neist, ma tahaks rõhku panna sellele, et äh, siin raportis tuuakse välja mõningad nõrgad küljed äh, ja räägitakse sellest, mida on võimalik veel teha, äh, seda seoses protsessiga, millega komisjon juba algust teinud ja millega tuleb edasi minna, meil on näiteid teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest, Äh, kes võivad samuti meile näidata hea tee, kuidas veelgi parandada siseriiklikult tulude kasutule. selle võttu meil on head, häid eeskujusid ka teistest riikidest. nii et me siis toome välja need valdkonnad, kus on võimalik ja vajalik edu saavutada äh, tavalise tegevuse raames ja mis võimaldaks äh, tõhusust tõsta oluliselt. kokkuvõtteks me kõik oleme teadlikud sellest, et äh, riiklike äh, äh, tulud, küsimus on tundlik ja poliitiline, ülemaailmne küsimus, sest on seotud et samuti ettevõtete tegevuskohaga ning sellega, kuidas kasutatakse ära siseriiklikke ressursse me teame, et maksud on äh, oluliseks osaks finantsdemokraatiast. tihti meie riigid äh, ongi just sellele üles ehitatud. Äh, see tähendab seda, et haldussuutlikkus on väga oluline, koolitus, personalikoolitus, ametnike koolitus, kontroll, nii et siin me räägime tõesti tegelikult finantsjuhtimise erinevatest aspektidest ja samuti demokraatia omadest üleilmastunud maailmas. Need riigid muidugi mõista äh, Eh, nende puhul me ei saa piirduda ainult nende piiridega, vaid eh, nad eh, on seotud ka muude ülemaailmsete mõjutajatega. kokkuvõtteks tahaksin täna komisjoni ning Euroopa välisteenistust hea koostöö eest tõesti, me suutsime väga seoses õhkkonnas koos edasi liikuda, tahaksin tänada härra Stasi ja tema meeskonda suurepärase äh, raporti eest oleme täielikult nõus teie poolt tehtud järeldustega ning samuti kokkuvõttega, mis avaldati äh, raporti avaldamise päeval ja olen valmis vastama ka teiepoolsetele küsimustele. suur tänu, lugupeetud esimees! suur tänu selle tõesti väga huvitava aruande eest ja nüüd saab sõna meie äh, raportöör härra Stas. suur tänu! ma tahaksin äh, kõigepealt tänada meie kolleegi kontrollikojast äh, selle aruande eest äh, ja tõesti sellesse protsessi on proua Lamarck äh, väga palju ähm, juurde andnud. suur tänu teile ja teie meeskonnale. nagu te minu töödokumendist ilmselt ka juba lugesite olen äh, ma väga positiivselt äh, meelestatud selle soovitusega, mille eesmärgiks on praeguse süsteemi tõhustamine. minu meelest äh, selle eriaruande teema on loomulikult äärmiselt oluline. kõigepealt proua Lamarck seda selgitas ka väga täpselt ise ta selgitas meile seda, et miks maksu sissetulek ja kõik, mis sellega kaasneb, on demokraatia jaoks väga oluline ja loomulikult nende selle seisukohtadega ma olen täiesti nõus ja nüüd äh, siis riigi äh, sissetulekuallikad, maksupõhised ja mittemaksupõhised, no need on äh, loomulikult ka väga olulised, kui me tahame riikides tagada jätkusuutliku arengu. räägime siis täpsemalt selle eriarvamuse puhul Sahara alusest Aafrikast. tuleb mobiliseerida kõigepealt sisemaised sissetulekud ja meil on viis suuremat probleemi. ja need on äh, Äh, kirjas ka Euroopa Komisjoni strateegias, äh, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kaksteist eelarvetoetuste kohta. ja seega ma olen to-, nõus kõikide nende ettepanekutega, mis on tehtud ja räägiksin siis äh, nendest ettepanekutest kõigepealt sisemaiste sissetulekute mobiliseerimine ja riskide hindamine eelarvepoliitika kontroll ning nende eelarvevahendite haldamine ning pettuste vastane võitlus siis needsamad sisemised sissetulekud ja nende mobiliseerimine, see minu meelest puudutab peaasjalikult head finantstava ja kontrolle tuleks parandada. nüüd edasi veel mõned soovitused Äh, üks soovitus oleks ka see, et tuleks ära, äh, et äh, tuleks anda parem ülevaade eelarvetoetuste kasutamisest. me peame vaatama seda, et oleks piisavalt infot meil lepingute tüübi kohta, kui nende mahu kohta. ja ma tean, et teinekord need tingimused, milles Kontrollikoda peab oma tööd tegema, on keerulised, see on täiesti arusaadav ja mitte keegi ei saa seda ehitada, loomulikult äh, sõltub kõik sellest, milline on äh, riigis valitsev olukord, äh, mille kohta te erinevad koostate. teinekord need tingimused on tõesti väga-väga rasked ja on väga keeruline teha koostööd kohalike võimudega, aga sama, samas me eeldame komisjonilt seda, et kujundatakse strateegia, strateegia, mis annab võimaluse äh, stabiilsemat dialoogi ähm, pidada nende riikidega, sest et ometigi on see üks meie prioriteetidest. me peame jõudma selleni, et sõlmitakse korralikud äh, lepingud ja Kontrollikoda mängib siin väga suurt rolli, eriti tulevaste lepingutüüpide osas. me peame äh, silmas pidama seda, et oleks paigas raamistik, mis lihtsustaks ka järelhindamist. minu järgmine soovitus siis oleks või järgmine soovitus on kasutada ära riigi enda vahendeid ja et kasutatakse paremini ära selle eelarve toetuse potentsiaali, on mõningaid riike, kus see nii ei ole. tuleks omavahel seostada siis kohapeal saavutatud edu nende eelarvetoetuste summadega. ja Euroopa Kontrollikoda on esitanud selles osas meile ka eriaruande ja see eelarvetoetuste eriaruanne on äärmiselt kriitiline olnud, see on härra Pinkstoni raport, kui ma ei eksi, tema tegeles selle temaatikaga mõnda aega ja Kontrollikoja soovitused, mis ähm, on siin tehtud, tegelikult vastavad sellele samale, mis on kirjas selles dokumendis. edasi, tuleb äh, jälgida tulevasi arenguid ja, ja hindamisraporteid eelarve toetusele. eesmärgiks peaks olema, et äh, see, et äh, nendest eelarvetoetustest saaks ka, ka midagi konkreetselt mul on hea meel, et proua Lamarck äh, rõhutas oma sõnavõtus seda, et komisjon ja välisteenistus on reageerinud äärmiselt äh, positiiv, positiivselt nendele soovitustele. ja see näitab seda, et äh, ma pean nüüd aga ka vabandama komisjoni ees ühtlasi, sellepärast eile sain ma emaili, mis mul läks kaduma kahjuks teiste emailide vahele ja ma ei olnud kahjuks Brüsselis, ei näinud seda meili ja seega komisjoni soovitustest eh, me ei saanud rääkida nii, nagu komisjon oleks eh, soovinud. aga eks me jõuame kokkuleppele. ja komisjonile on siis mul ka nüüd mõned konkreetsed eh, märkused teha. mõnda aega tagasi lugesin ma Kontrollikoja eriarendus ühe huvitava raporti. komisjon ei ole sõlminud äh, sisemas ja sissetuleku mobileerimise lepinguid äh, madala sissetulekuga Sahara aluses Aafrikas. Äh, see on üsna huvitav fraas, mis siin on sees kontrollikoja raporti eriaruandes ja minu küsimus komisjonile on, kuidas komisjon tahab tulevikus eelarve toetuses suurendada oma hindamissuutlikkust teine küsimus komisjonile, me teame kõik, et vähem arenenud riikides on äh, finantsvahendite mobiliseerimine esmase tähtsusega, sest et see aitaks võidelda vaesuse vastu ja aitaks üldiselt olukorda riigis parandada. proua Lamark viitas oma sissejuhatuses sellele, et need tulud ei ole mitte ainult äh, maksutulud, Äh, äh, aga, ja mõnikord äh, teised tuluallikad lähevad, ei ole, ei olegi ähm, komisjoni vaatluse all, miks need maksutulud siis ei lähe teie hindamise alla? kas komisjon oleks tulevikus nendega valmis arvestama? ja kolmas küsimus, me teame, et on järjest rohkem vabakaubanduslepinguid sõlmitud nende riikidega, kuid me teame, et need kokkulepped üsna tihti äh, Äh, alandavad äh, tollimakse äh, ja see tähendab seda, et nende riikide jaoks siseriiklik sissetulek väheneb. ja siit minu kolmas küsimus. kas komisjon on arvestanud nende vabakaubanduslepingute mõjudega? ja kas need on ka kalkuleeritud, see, kui palju nendel riikidel jääb saamata? kas tulevikus võiks sellega arvestada? ja komisjon, kas te võiksite meile tutvustada selle analüüsi äh, tulemusi oma järgmises aruandes? ja viimane teema, me kõik teame, et eelarve rohestamine on äärmiselt oluline, seda on olnud kirjas väga paljudes äh, lepingutes, kliimakokkulepe Pariisist näiteks, meie raportid, need panevad meile peale terve rea kohustusi ja samamoodi ka nendele vähem arenenud riikidele, kuidas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend tulevikus saaksime neid eelarvetoetusi kasutada selleks, ette mobiliseerida nende riikide sissetulekuid äh, ka rohestamise eesmärkideks. kuidas äh, tagada nende eelarve toetustega ka e kliimavastase võitluse eesmärkide täitmine? kuidas neid seoseid omavahel tugevdada ja kuidas tagada see, et oleks käegakatsutavaid tulemusi nii palju minu poolt, see oli minu viimane märkus esimees äh, ja loomulikult ootan huviga kolleegide seisukohti ja kindlasti ka komisjoni vastuseid, aitäh! Thank you, Mr Stiles, but it's no longer the... aitäh, härra Stiles, aga enam ei pea pöörduma proua esimehe poole. mul on väga hea meel, et erinevust märkasite. härra Stas, esitasite komisjonile mitmeid küsimusi, võib-olla laseme neil siis vastata, enne kui teistele liikmetele sõna anname. proua Vile vist Defcost, palun. Perhaps you could answer Mr Stas's questions. palun vastake härra Stasi küsimustele. Bonjour, merci beaucoup, je suis Erika Jeretsen, la chef. jah, äh, mina olen üksuse äh, juht ja olen silma peal hoidnud sellele äh, eriaruandel ning tegelen siis täpsemalt siseriiklike tulude kasutuselevõtuga äh, ja ma tahaksin kõigepealt äh, tänada Kontrollikoda selle eest, et te selle äh, eriaruande koostasite, see on väga oluline. arutelud on koos olen tõepoolest äh, kus Addis äh, kavaga äärmiselt aktuaalne ning see on suureks ja tähtsaks osaks kogu meie poliitikast äh, arenguabi osas. ning see puudutab siis makromajanduslikku siseriiklike tulude kasutuselevõttu ning äh, maksutulude haldamist. selles lähtudes kontrolli ja aruanne, pean ütlema, et koostöö oli tõepoolest meeskondade vahel äärmiselt hea. see aitab meil edasi liikuda neis küsimustes, mis on tõesti põhitähtis selleks, et tagada jätkusuutlik kestev areng Sahara tagustes riikides eriti just. arutelude käigus Äh, tekkis meil selle auditi läbiviimise ajastusega probleeme, sellega tuldi välja äh, väga varakult. komisjon omalt poolt tuli välja ühe töödokumendiga, äh, mille eesmärk, mille pealkiri oli siis koguda rohkem ja paremini. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, siis hakati seda poliitikat ellu viima Äh, makromajandusliku äh, toetuse vallas äh, ja riigi rahavoogude haldamisele ning me oleme siis arenguriikidega seda tööd jätkanud, nii et siin tõepoolest kontrollikoja auditiga hakati pihta natukene varakult ja seega ei olnud meil võimalust piisavalt hinnata elluviidud poliitikat. riikide valim oli ka päris väike Äh, suur osa neist on tõesti kehvas olukorras või tõsises kriisis lausa. Ebolast äh, võib siin rääkida Sierra Leones või poliitilises kriisis äh, Kesk-Aafrika Vabariigis. selles kontekstis struktureeritud dialoogi läbiviimine regulaarsetel alustel on äärmiselt keerukas, aga ka kontrollikoda tõepoolest ütles, et väga keerukas oli seal tööd teha aga sellest hoolimata meie delegatsioonid jätkasid tööd, toetasime eh, nende kohalolekut, eh, nii et eh, saada selgust neis väga keerukates olukordades, kus institutsioonidel endil on raske toimida. veel üks aspekt, millele tahaksin rõhku panna, on need summad, millest räägitakse. proua Lemark ka tuletas meelde seda kõigepealt me ei väida seda, et kogu eelarve toetus peab minema siseriiklike tulude kasutusele võtmise toetamiseks ja tegemist on riikliku poliitika toetamisvahendiga, milles on kokku lepitud nende valitsustega, keda, neist riikidest, keda me toetame, olgu tegemist sektoriaalse või arengupoliitikaga, tegemist on siis äh, sektoriaalse reformi kokkulepetega, meil on kaks erinevat liiki kokkulepped, hea juhtimise äh, kokkulepped äh, siin on kaks auditit läbi viidud ning samuti eh, eriti hapras eh, seisukorras olevate riikidega ka sõlmitud lepingud eh, ehk siis riigi ülesehitust toetavad kokkulepped. meil on üldine arengustrateegia, mida me töötame välja koos partnerriikidega ning kus me peame dialoogi nende riikidega siseriiklike tulude kasutuselevõtt on üheks teemaks, mida me käsitleme nende riikidega ning üha enam ja enam. ja siin kindlasti Kontrollikoja raportist on abi, et dialoogi veelgi süvendada nende riikidega, nagu proua Lemark on meelde tuletas, tegemist on poliitiliselt äärmiselt tundliku teemaga, väga keerukas on minna rahandusministri juurde ja nõuda maksude tõstmist lihtsam on äh, rääkida sellest, et tuleb ümber vaadata äh, tulude kasutamise viis. aga igaks ju-, aga igal juhul meil peavad olema vahendid selle tegemiseks. tahaksin veel äh, ütelda paar sõna arvude kohta, siin me ei peaks ütlema, et viis miljardit eurot leidsid vale kasutamist või üks koma seitse Sahara taguses Aafrikas, nagu pressiavaldusest lugeda võis. ma arvan, et sellest ei ole kasu kellelgi kui äh, anname mõista, et tõesti üks koma seitse miljardit läks nüüd kuidagi raisku. nõukogu järeldused kiideti ka heaks. see sisaldavad samuti enam-vähem seda, mis siin juba öeldi. nõukogu arvestab välisteenistuse ning komisjoni argumentidega, eriti selles osas, mis puudutab äh, auditi ajastamist ma arvan, et on hea ka tunnistada, tunnustada seda, et tegemist on käimasoleva tööga, ka Kontrollikoda mõistis seda ja äh, me teeme tööd kõikide nende punktidega, mis te tõstatasite, need on meie jaoks väga olulised punktid, me töötame rahvusvahelises kontekstis, kus kogu rahvusvaheline üldsus on mobiliseerunud ning tegeleb nende teemadega selleks, et oma tegevust äh, paremini koordineerida, teeme tööd OECD-ga statistika küsimustes ning selleks, et meil oleks paremad statistilised andmed, ega kerge see ei ole. samuti teeme palju äh, rahvusvahelise valuutafondiga ning kahe erineva instrumendiga, üks neist toetab äh, maksuhaldust ja teine puudutab äh, riigi finantsvahendite haldamist ja siseriiklike tulude haldamist. me oleme keskendunud eelkõige just sellele, kuidas paremini hinnata äh, maksuhaldust äh, vastavates riikides, töötame äh, Rahvusvahelise Valuutafondiga neis küsimustes, samuti siseriiklike tulude kasutuselevõtuga Lottefond toob välja ka vahendid äh, selle parandamiseks. me toetame neid nende töös ning äh, jälgime siis ka läbi oma delegatsioonide olukorda, mis äh, riikides, kus nad on. maailmapangaga tegeleme ka, töötame ka koos nendes küsimustes. ma ei hakka liiga pikalt sellest rääkima. meil on samuti platvormid on olemas rahvusvaheline maksuplatvorm, mis tuleb regulaarselt kokku eh, mais Londonis, osaleme seal aktiivselt ning seal on kõik olulisemad rahvusvahelised partnerid koondatud, rahvusvahelised institutsioonid, eh, mõned ka tulevad kokku kahepool, kahepoolselt nagu eh, britid, prantslased, jaapanlased ja nii edasi. nii et töö käib ja ma arvan, et see on väga julgustav igal juhul me toetame neid samme ning oleme ise ka väga aktiivsed. tulles teie küsimuste juurde tagasi, üritan neile vastata ja võib-olla detailsemalt veel rääkida neist aspektidest. hindamise suutlikkus, siin on kaks asja, üldiselt eelarve abi puhul on meil metoodika, mis kiideti heaks OECD-s. tegemist on üldise metoodikaga, mis on äh, küll raskepärane, aga väga tugev, väga toimiv ning me siis hindame kollektiivselt äh, eelarve abi. ega komisjon ei äh, ole ju ainus, kes eelarve abi annab, välja arvatud teatud tõsiste kriisijuhtumite puhul ja meil on terve rida hindamisi, hinnanguid, mis näitavad, et abi mõju on positiivne olnud. meil on ka kõikide hinnangute kokkuvõte, millega mm, kutsun teid üles tutvuma. spetsiifilisemalt äh, siseriiklike tulude kasutuselevõtu äh, äh, hindamine, eelarveabi mõju sellele, see on miski, millega me, me töötame veel edasi ja meie kolleegid just hindamisüksusest äh, tegelevad sellega. nagu ma ütlesin, statistikat on keerukas äh, saada, vahel ei ole kerge mõista, milline on seos finantsabi või poliitilise dialoogi äh, vahele ning tulemuste vahel ja see kõik muidugi sõltub ka liikmesriikide suveräänsusest vabakaubanduslepingud, siin ei tahaks väga detailidesse laskuda. summade hinnang, seda on ka raske teha. vabandage, meil on veel üks oluline punkt päevakorras, nii et võib-olla saaks vastata härra Stasi küsimustele nüüd kiiresti, oleks väga hea. vabakaubanduslepingute puhul meil on olemas tehniline abi selleks, et kaasa aidata äh, maksuküsimustes üleminekule, siin on ka siin on tõesti probleeme tekkinud ning seda abi on vahe, vaja ning samuti, mis puudutab äh, Pariisi kokkuleppe vahendite äh, osas tehtavat tööd. hea meelega jätkan teiega arvamuste vahetust. nüüd, mis puudutab raportit ja summasid, lõpetuseks ma tahaksin ütelda, et me Äh, liikmesriikide parlamendi ning kontrikoole soovil koostasime raporti, mis, kus on ära toodud äh, kogu abi, mis meie poolt on ette nähtud, saatsime selle parlamendile, kohtule, äh, vabandust, kontrollikojale ning kui taas kohtume, siis hea meelega räägin teiega sellest, aga seal on ära toodud kõik arvud kõikide riikide, riikide kohta, kõikide lepingute puhul ja tulemuste kohta samuti, aitäh okei okay, uh,, äh, thanks very much. suur tänu, äh, vabandan, et teid tagant kiirustasin, aga tõepoolest, meil on veel üks oluline päevakorrapunkt, kaks liiget veel soovivad sõna saada, esiteks äh, proua Jale Sender, palun. aitäh. mina räägin proua Hoffmanni nimel, ta pidi olema kahjuks kusagil mujal tahtsin lihtsalt äh, põgusalt viidata kommentaaridele, mil, mille ta mulle jättis. olen nõus äh, üldiselt äh, raportööri äh, järeldustega, vähemalt enamikuga neist. Need vastavad täielikult sellele ka, mida proua Hoffmann leiab ja ka sellega, mida on leidnud Kontrollikoda, rõhutatakse vahendite kasutamist analüüsimiseks äh, siseriiklike tulude kasutuselevõtust, kuidas saab neid vahendeid parandada, et ka komisjon näeks täpset mõju eelarvetoetuse puhul, kui seda kohandatakse vastavalt äh, riiklikele poliitikatele. samuti proua Hoffmann toetab äh, mõtet, et on vaja vähendada riske, mis on seotud eelarvetoetustega, korruptsioonirisk näiteks. see on väga oluline seoses avaliku arvamusega. tuleks vaadata, kas mõnel juhul võib eelarvetoetus tuua suuremat riski mõnes riigis. proua Hoffmann toetab ka raportööri esitatud poliitikat, et oleks äh, jätkuv dialoog, kasutataks äh, kontaktpunkte äh, arengukoostöö raames, see on väga hea idee. lisaksin ka seda, et täiesti asjakohane on viidata läbirääkimistele ja maksu tagajärgede jälgimisele ka tulevastes vabakaubanduslepetes nende riikidega. ainus asi, mis äh, mulle tundub siit puudu on, on viide kontrollikojale. nimelt, äh, kas on paigas konkreetne kava tuvastamaks äh, fiskaalstruktuure ning eelarvepoliitika konkreetseid mõjusid, selleks et äh, tulemusi üldiselt parandada. mõnda riiki see mõjutaks, mis siin toodud on, mis puudutab äh, maksutulu ning struktuure, siis on selliseid riike, kus vaid kakskümmend protsenti maksutulust äh, kogutakse ning see mõjutab otseselt äh, tööhõivet. maksupoliitika peab olema struktureeritud nii, et ma-, majandus toimiks vähemalt baastasemel on vaja parandada maksukogumist ka ettevõtetelt, nagu ütlesite, seda mõjutavad äh, vabakaubanduslepped ning äh, nende riikidega seotud äh, Nad pea-, nad peavad ka omalt poolt tegelema maksukogumisega, sellega kohta on ka esitatud minule küsimusi, me oleme näinud, kuidas näiteks USA praeguse valitsuse juhtimisel selle küsimusega tegeleb ning on uurinud, kuidas suurendada maksutulu et-, ettevõtlusest. teistes riikides on äh, sellised äh, struktuurid äh, ebakindlamad ja ma sooviksin teada, kas Kontrollikojal on mingisugune kava, kas on mingisuguseid realistlikke struktuure, mida seoses maksukogumisega rakendada? väga palju on veel muidugi vaja ära teha ka eh, kodanikega seoses, aga komisjon on eh, selles osas õigel teel. mis puudutab ettevõt-, ettevõtteid, siis eh, selle jaoks on meil vaja mingisugust kava. aitäh, proua Schmidt järgmisena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 käibel üldse on äh, mõistlik. aitäh, härra Seller soovis samuti sõna, annan talle sõna ja loodan, et ta teeb lühidalt. Äh, suur tänu äh,, härra esimees, ma olen äh, täiesti nõus sellega, mida ütles Claudia Schmidt ma olen oma elus käinud paljudes nendes riikides ja ma olen näinud, kuidas seal rahaga ümber käiakse, meie peaksime olema ausad teineteise suhtes Äh, need, äh, need äh, eelarvetoetused ja maksude alandamissüsteemid, see on mingisugune unelm. Need riigid on ise suhteliselt kõrge sissetulekuga riigid, kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti nende majandusest on, on aga samas väga raskes olukorras ja nendel on seal makse tõsta väga keeruline need riigid äh, müüvad äh, oma maavarasid, äh, sõltuvad loomulikult maailmaturu hindadest. ja paaris Aafrika riigis ma nägin seda, et nad on pidanud sõlmima väga kehvad lepingud, mis toovad neile rohkem kahju kui kasu. ja nende sissetulekud ei suurene ja mis nüüd puudutab arenguvahendeid eelarvetoetus on kõige lihtsam viis äh, kindlasti äh, vahendid tuua nendesse riikidesse, aga asi on selles, et äh, siis see raha kaobki sinna kuhugi eelarve segadusse ja enamus nendest riikidest, kui mitte kõik, on tugevasti võlgades ja seega see eelarve on juba niikuinii väga piiratud nendel ja kui nende ees on siis veel järgmised nõudmised, näiteks võidelda terrori vastu või rahutused oma riigis äh, kuidagi äh, kontrolli all hoida või looduskatastroofidega ümber käia, Sierra Leone, Ebola tulevad siin meelde, siis on täiesti selge, et äh, need vahendid kaovad kiiresti ja tihti ainult ühe probleemi lahendamiseks, nii et kui me eelarvetoetused et Eh, lepingud siia-sinna, riigid tegelikult ju otsustavad lõpuks ikkagi ise, mille jaoks seda raha kasutatakse ja milliseid projekte rahastatakse ja üsna tihti mm, eelistatakse neid projekte, mille taga on võimule lähedal seisvad inimesed, seda me oleme ka näinud ja see ei tähenda seda, et eh, me peaksime nüüd loobuma sellest instrumendist, seda ma ka ei arva ma arvan, et see ei ole üldse võimalikki. asjasse puutuvates riikides, eriti Sahara aluses Aafrikas, läheksid asjad ilmselt veelgi hullemaks, kui nad on praegu. mõned äh, lootuskiired on ka näha sellest piirkonnast, äh, Senegal ja Rwanda on oma suutlikkust oluliselt äh, parandanud, haldusstruktuurid on nendel palju paremas olukorras kui paljudeski teistes riikides aga ka see ja eelarvetoetused peaksidki olema suunatud siis äh, riiklike süsteemide väljaehitamisele ja, ja, ja ka maksude süsteemi toetamisele, aga praegu tundub see selle süsteemi kontekstis olevat siiski võimatu. Um... aitäh, suur tänu. mõned küsimused esitati ka komisjonile, võib-olla saate vastata nendele. proua Lamark kontrollikojast peab samuti kokkuvõtte omalt poolt tegema ning äh, viimasena saab sõna raportöör härra Stas. palun piirduda teil kõigil kahe minutiga kokkuvõtliku sõnavõtus. aitäh. Ähm, jah, aitäh. aitäh ka sõnavõttude eest ja küsimuste eest. ma kardan, et on keerukas kõigile vastata aga eelarveabi tõhusus, äh, jah, tahaksin meelde tuletada, et meil on terve rida hinnanguid. kui ma väidan, et eelarveabi kaob riikide äh, eelarvesse, ähm, seda sõna siin kasutati, siis tahaksin võib-olla natukene nüansseerida meil on äh, kohustused äh, arengu äh, tõhustamise osas. novembris Nairobis ka need eesmärgid kinnitati üle ning see on kohustuseks kõikidele institutsioonidele, kes pakuvad arenguabi. ja nad peavad kasutama süsteeme, mis on seotud riikliku poliitikaga ja abipoliitika saab olla tõhus ainult siis, kui sellega käib kaasas riiklik poliitika mm ja äh, mille elluviimist rahvusvaheline üldsus ka kontrollib ja eriti just abistajate, abistajad. meil on väga äh, täpsed kriteeriumid eelarveabi äh, rakendamisel, me peame neist kriteeriumitest ka kinni meil on null, nulline veamäär viimase raporti kohaselt, nii et tõesti, me peame neist kriteeriumitest vägagi täpselt kinni ja teeme seda süstemaatiliselt, seda võin teile lubada. nii et selle koha pealt meie tõhusus on seotud sellega, et me sõltume tegelikult siseriiklikust poliitikast me jälgime seda, mida tehakse erinevates sektorites, hariduses, tervishoius, me jälgime seda, et äh, abi jõuaks äh, riiklikusse eelarvesse, siin on läbipaistvusnõue, abikõlblikkusnõue ja meil on samuti sektoriaalne dialoog olemas nii et ma arvan, et siinkohal vahel äh, kriisi puhul on eelarve marginaal piiratud, aga siin just nimelt me peame hindama ka seda, milline, millised ohud kaasnevad äh, nii sekkumisega kui ka millised ohud kaasnevad äh, sellega, kui me ei sekku omalt poolt abiga. ega ma pikemalt ei tahagi rääkima, meil on olemas poliitilise dialoogi strateegia äh, paar sõna selle kohta, poliitilist dialoogi peame just Sahara taguses äh, Aafrikas Cotonou äh, raamistiku artiklil kaheksa vastavalt ja muidugi mõista, et see puudutab arengut. ning need, kes saavad eelarve abi, osalevad ka selles dialoogis. meil on poliitikadialoog, mida peetakse kõikidel äh, haldustasanditel, tehnilisel tasandil, ministeeriumite tasandil meie missioonid tegelevad sellega ning me kasutame ära ka kõigi kõrge esindaja ning voliniku äh, poliitilisi kohtumisi, et neid küsimusi tõstatada. ja tahaksin kokkuvõtteks, kui lubate, kutsuda teid Euroopa arengupäevale järgmisel nädalal, sellepärast et me korraldame koos Oxfami ning äh, Rahvusvahelise Valuutafondiga arutelu, seal viibivad ka proua Lagarde ja Aafrika peadirektor Rahvusvahelise Valuutafondis ning samuti Oxfami Hollandi äh, peadirektor, nii et äh, meil on väga kõrgetasemeline paneel Euroopa arengupäeva puhul äh, järgmisel nädalal. palun tulge vaatama. okei okay,, thank you. hästi, suur tänu proua Mark, palun. suur aitäh! selles, nagu ka paljudeski teistes arenguvaldkondades, on äh, peamised küsimused vastutus ja tahe. see, et neis riikides on äh, sissetulekutase ma-, madal äh, ei tähenda seda, et me ei tohiks vaadelda siseriiklike tulude kasutuselevõtu tõhusust. tegemist on riikidega, kus on uraaniumid, teemante, ning nende ressursside kasutamine eh, peab käima vastavalt selgetele reeglitele. Te teate, et on olemas eh, kaevandustööstuse läbipaistvuse algatus, mille eesmärgiks on parandada nende ressursside ekspluateerimist. tahaksin mainida samuti OCD eh, viimast algatust, milleks on piirideta maksuinspektorite loomine tegemist on siis pilootprojektiga, mille eesmärgiks on võidelda hargmaiste ettevõtete maksupettuste vastu ning selle raames on ju juba ähm, miljardeid dollareid äh, säästetud, sada miljonit Zimbabwe puhul näiteks ainuüksi. nii et äh, siin me näeme, tegemist on komisjoni vastutusega ära kasutada täiel määral neid vahendeid, mis tal on selleks, et välja selgitada poliitilise dialoogi raames, millised on vajadused. mängus on samuti riikide vastutus, sellepärast et siin me lähtume mõneti kihlveost. meil on vaja teatud paindlikkust muidugi abi puhul, et tingimustest tuleb kinni pidada, aga eh, riigid ise peavad samuti siis eh, looma vajalikud arenguvahendid ning eh, samuti rahvusvahelise üldsuse vastutus on sellega seotud nii, üksikisikute mm, ettevõtete kui armastajate mm, maksustamise osas on mm, võimalik paremaid tulemusi saavutada, me oleme tegelikult juba näinud, et olukord paraneb, kui tõesti järgitakse reegleid ja siinkohal ei saa ütelda, et eelarveabi oleks lihtsalt raha tuulde loopimine. vastupidi, komisjon ka tuletas ju hästi meelde, millised on need tingimused, äh, mis kehtivad, kuid me rõhutame ka seda, et, et tuleb täiel määral ära kasutada olemasolevaid äh, eelarve abivahendeid. <clears throat> just nimelt selleks, et äh, oleks selge vastutuse küsimus ja selle mõju eelarve abil üldiselt. Ah, ah. aitäh proua Lamark ning lõpetuseks raportöörile sõna suur tänu. nüüd annan sõna äh, juhatuse tagasi üle proua Kresslale tema enda päevakorrapunktile, palun. suur tänu. ma tahaksin äh, tänada siin härra Kotonit, see on äh, järgmine päevakorrapunkt siis, äh, millest me oleme väga kaua plaaninud rääkida, nimelt äh, siis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rääkida, Euroopa strateegiliste investeeringute fondist rääkida. Te saate ka kohe sõna, suur tänu, et meiega liitusite. proua. proua Kressle lugupeetud komisjoni liikmed ja komis-, komisjoni esindajad, mul on väga hea meel täna siin olla ja suur tänu, et meid siia kutsusite, et põhjalikumalt käsitleda seda, mida Euroopa Investeerimisfond poliitika rakendamisel Euroopas teeb ja mis on meie arust suured väljakutsed ja võimalused tulevikus. selleks, et seda kõike teha, sooviksin äh, esitleda natuke arvnäitajaid ja seda teeksin esitluses see, mida me täna teeme Euroopa heaks ja kui ma räägin Euroopast, siis äh, peamiselt Euroopa VKE-dest, äh, innovatiivsed ettevõtted, äh, uued ettevõtted, kasvavad ettevõtted ja rahvusvaheliseks muutuvad ettevõtted, Euroopa investeeringud fondid ja ma ei räägi siin Euroopa Investeerimispangast, meie emaettevõttest, kellel on umbes kuuskümmend protsenti meie osakutest. Euroopa Investeerimisfond ei ole pank, me oleme fondihaldur, see tähendab, me haldame teiste inimeste eh, raha, sellel konkreetsel juhul umbes kolmteist koma viis miljardit Euroopa Investeerimispanga raha, aga mis on olulisem, ligikaudu üheksa miljardit komisjoni erinevate programmide äh, raha Innove, Innofin, Cosme, EAS-i, Erasmus ja nii edasi ning samuti haldame liikmesriikide fondide ja piirkondade raha, kas siis struktuurifondide või avalike fondide raames. kokku on meie hallata enam kui kolmkümmend miljardit erinevate poliitikate äh, vahendeid, mida me rakendame erinevate mandaatide kaudu üle kogu Euroopa, kuidas äh, Euroopa Investeerimisfond saab hallata kogu seda raha läbi kaudsete, läbi kaudse ärimudeli. nimelt me ei otse rahasta Euroopa VKE-sid, me teeme seda kaudselt, kas siis pankade kaudu, investeerimisfondide, riskifondide, kasvufondide, liisinguettevõtete kaudu näiteks, aga üha enam ka mikrorahastusasutuste äh, valitsusväliste organisatsioonide kaudu, neid me kasutame katalüsaatoritena, kes jaga, jagavad raha piirkondades ning aitavad rakendada meie poliitikaid. kuna see on eelarve kontrolli komisjoni koosolek, siis sellele lehele olen kokku toonud mõned näitajad äh, kontrollikoja aruga, aruandest äh, kus räägitakse Jeremi algatusest, äh, ühisressursside programmist ning rõhustaksin äh, siinkohal just auditite ajakohasust, me kõik teame, et auditid on kriitilise tähtsusega, seda seetõttu, et me peame teada saama, äh, kus on toimivusest puudu, kus on süsteemis lekked aga auditid on olulised ka äh, selgete tulevaste poliitikasoovituste väljatöötamiseks. nagu ma ütlesin, on aeg äh, äh, oluline kontrollikoja raport üheksateist tõi välja kulumäärad, programmide kulukuse ja nii, ja teised probleemkohad ja rõhutaksin, et see aruanne on, on avaldatud aastal kaks tuhat kuusteist ja äh, alates, perioodi alates kaks tuhat neliteist on uuritud, aga reaalsustaju äh, aspektist üksteist programmi üle miljardi struktuurifondidest, erinevatest programmidest on, kakssada nelikümmend erainvestorit on samuti kaasatud, paljud nendest ei olnud meile varem tuttavad, aga nendes programmides nad nüüd osalevad kuuskümmend neli eh, finantsvahendusettevõtet on kaasatud samuti programmis eh, investeerimisfondis, eh, enamik neist uued, oleme kolmekord, kolmekordistanud seda, neid vahendeid ning üheksakümmend kaheksa protsenti on programmidel vahend, vahendite kasutus. kui me arvestame, kui killustunud ja vähearenenud on Euroopa finantsturud, eriti just riskikapitali aspektist, siis äh, meie panus ja hetkepärast seda ka näitan, selles, et me oleme loonud äh, piirkondlikud äh, finantsökosüsteemid, see ongi meie panuse otsene tulemus. proua Kressle ja tema meeskond on palunud meil teile näidata äh, tõendeid äh, aruandluskohustuse kontrollimehhanismide, aruandluse ja teiste programmidega seotud sidususe kohta. see tsükkel, mida te siin näete, näitab lihtsalt seda, kuidas rakendatakse Jeremi programmi, aga see näitab ka standardprotsessi, mida me kasutame kõigi oma programmide puhul. me ei kujunda iga programmi jaoks äh, uuesti välja äh, uut menetlust, vaid me parandame menetlust äh, iga korraga. kui me vaatame struktuurifondide rakendamist, siis aastal kaks tuhat kuus, kaks tuhat kaheksa tegelesime peamiste, peamiselt haldavate üksuste koolitamisega, kuidas äh, instrumente kasutada ja mitte ainult anda äh, kindlasummalisi toetusi VKE-dele, me oleme parandanud investeerimisstrateegiaid, tegelenud turuanalüüsiga selleks, et Äh, piirkondlikke probleeme tuvastada. enne kui, äh, seda tegime enne, kui kokkuleppeid äh, hakkasime sõlmima. see oli väga muljetavaldav töö, kuna me ei saanud lähtuda ühestki mudelist, me pidime selle mudeli ise välja töötama. ning mis puudutab äh, allkirju, siis kõige olulisem oli rakendamine ning järgmisel äh, slaidil näitamegi, kuidas me valime finantsvahendajaid. Äh, kutsume, esi-, laseme neile esitada taotlusi selleks, et tuvastada parimad vahendajad Euroopas ning tänu sellele menetlusele on meil võimalik töötada just nendega, kes on tõestanud, et nende mõju VKE-del on kõige suurem mida tähendab mõju EKE-dele, see tähendab esiteks seda, et EKE-del on juurdepääs äh, rahastusele just nendel, kellel varem see puudus, neile võimaldatakse rahastamist äh, eel, eelistingimustel, näiteks madalamad intressimäärad äh, ja omarahastuse tase on madalam see rõhutab äh, just meie poolt pakutavat investeerimisstrateegiat, näiteks Jeremi programmi puhul kolmkümmend kaheksa äh, taotlust oleme esitanud ning kuuskümmend neli vahendajat oleme välja valinud, kes äh, meie arust on välja toonud kõige paremad võimalused poliitikate rakendamiseks. see tsükkel, mida teile näitasin, eriti just see sinine osa, sellel me näitame ära erinevad äh, auditid, mida oleme teostat-, teostanud aastate jooksul ja tõesti, järgmine slaid, vabandan, ma pean äh, veel edasi liikuma, siin te näete, mis on Jeremy programmi ajaloos äh, toimunud, kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat seitseteist on siin üksteist progra-, programmi struktuurifondidest, sada vii-, pea sada viiskümmend erinevat auditit Kontrollikoja poolt, samuti makse- äh, ning haldusasutustelt, komisjonilt ja nii edasi ja nii edasi on läbi viidud ning äh, üks suur õppetund meie jaoks siit on muidugi see, et äh, programm aja edenedes on muutunud tõhusamaks ning üks lähtekoht võib-olla ongi see, et üks audiitor saab teiste tööle toetuda kui on auditi aruanne, saavad teised äh, järgmised äh, oma töös seda juba ka kasutada. oleme näinud, et mitmetel audititel on olnud enam-vähem sama ähm, lähtekoht, aga erinevad meetodid ja meie jaoks on tulemused kahjuks olnud äh, erinevatel audititel piiratud, väga vähe soovitusi on sealt samuti tulenenud aga meil ei ole olnud võimalik koos audiitoritega seda süsteemi parandada, me oleme seda omalt poolt teinud, aga äh, auditeerijad ei ole sellesse töösse omalt poolt väga palju panustanud, tulevikus on see kindlasti veel üks kasutamata võimalus, mida ei tohiks jätta kasutamata kui me räägime kontrollimehhanismidest, mida me oleme Euroopa Investeerimisfondis kasutanud, siis äh, ma räägiksin erinevatest sammastest, aga oluline on see, et iga juhtumi puhul me kasutame ka välisandmeid, mis on kasutatavad meie siseandmebaasi kaudu, erinevad aruanded, mis turul äh, olemas on, mis võimaldavad meil turgu ka hinnata siis on meil erinevate talituste vaheline koostöö riskihalduse, investeerimise ja muudes valdkondades toimub alaline arvamuste vahetus samuti ning eh, samuti suhtleme ka eh, vahendajatega, need on eh, sinistes kastides siin toodud, need on alalised andmevood, mida me kasutame selleks, et kontrollida, kui tõhus meie töö on. puudutab investeeringuid endid, siis kuna, nagu ma varem juba ütlesin, meil on kaudne rahastamismudel, investeerimisotsused langetatakse pankade ja vahendajate poolt vastavalt investeerimisstrateegiale, siis me otsuste langetamisel end, end ise ei osale, küll aga peab see olema sidus meie strateegiaga ja täitma selle mõju, mida me soovime näha. see on, need on automaatselt siia kaasatud ning kui investeeringud on automaatselt siin kaasatud, siis on meil muidugi esmalt hinnang abikõlbuslikkusest, aga on ka teisi kontrollimehhanisme, mida me kasutame selleks, et äh, näha, kas pro programmid on abikõlbulikud, kas nad vastavad meie strateegiatele, programmidele ning kas äh, kogu selles ahelas on piisavalt kontrolle läbi viidud, see on meie kontrollimehhanism ja sageli me abikõlbmatud äh, laenud jätame üldse välja, näiteks VKI on vales sektoris, vales piirkonnas, on liiga suur ja nii edasi. kõik need kontrollid äh, viiakse läbi kas siis näiteks Luksemburgis või kohapeal, kui meil on vaja ka äh, finantsasutuste või vahendajate poolset panust. mis on siis need mõjud ja eelised eriti just VKE-de jaoks. Nende finantsinstrumentide puhul üks äh, suuri muresid, mida oleme sageli kuulnud, on see, et äh, toetused on paremad, kuna äh, need mõjutavad, et nendest on ettevõtetel rohkem kasu, eeskirju on lihtsam järgida Äh, milline on see finantsinstrumentide reaalne eelis, eelis äh, võrreldes toetustega finantsinstrumentidel on see, et kui toode on õigesti välja töötatud, siis on võimalik tagada, et finantsvahendajad äh, teevad seda tööd, mida nad peavad tegema, ehk siis laenavad ettevõtetele, toetavad ettevõtteid, nad jagavad riski riski jagades võib järgida seda loogikat, mis meie jaoks seni on väga hästi töötanud, nimelt kui me äh, rahastame ettevõtet, siis äh, on ettevõttel vaja oma rahastust vähem, nad äh, saavad tooteid madalama omahinnaga toota või siis sa, nagu me sageli oleme näinud ja hiljem räägin sellest ka põhjalikumalt, nimelt ettevõtted, uued ettevõtted, nendel on juurdepääs sellisele rahastusele, mis puuduks ilma Euroopa toeta ning äh, toodete väljakujundamisel äh, oleme olnud loomingulised, äh, need võimaldavad kaasata erainvestoreid samuti ning need erainvestorid on võimelised võtma ka suurema riski siis. varem RM-i puhul rääkisin, et meil on eesmärk ökosüsteemide loom, piirkondlike ökosüsteemide loomine, paar näidet tooksin, näiteks Balti riigid Balti riikides oleme Jeremi Läti, kaudu Läti ja Leedu ettevõtteid rahastanud ning pärast äh, seda, kui on ähm, laene hakanud juba ka ta, ta, ta, tagastama, oleme kasutanud äh, Balti investeeringute fondi kaudu, sealtkaudu rahastame uusi äh, ettevõtteid, mis osalevad uues rahastustsüklis, sarnaselt Bulgaarias näiteks on meil olnud äh, võimalik luua erinevaid äh, finantsinstrumente, äh, kolmsada viiskümmend miljonit on olnud saataval ja üle saja viiekümne on olnud võimalik taasinvesteerida sellest erinevate kavade kaudu Bulgaaria ettevõtetele. oleme seda teinud veidi üle kümne aasta, komisjoni äh, nimel ja me näeme, et selline ähm, tsükliline süsteem tõepoolest toimib, olgugi et äh, väga suur on nendega kaasnev risk koos eraettevõtetega. seega äh, tõhusust oleme näidanud mitmes, äh, mitmel juhul, Prantsuse erinevates piirkondades on veel paremad tulemused erinevates programmides, aga ka Kreekas näiteks on meil järelmi rakendamine olnud teisel ringil väga edukas Äh, küsimus on ka ressursside kombineerimine. Euroopa Investeerimisfondina rahastame me mitmeid äh, tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud programmi, Junckeri kava, EFSI, ja küsimus on see, kuidas me saame kasutada kõiki neid erinevaid fonde võimalikult sidusalt. kahjuks täna äh, määrusest tulenevalt see ei ole võimalik meil on mõned võimalused selle tegemiseks, kohe neid ka demonstreerin, aga meie palve poliitika kujundajate, kujundajatele on see, et äh, loodaks võimalus erinevate programmide laiemaks ühiskasutuseks, Omnibus on selleks esimene võimalus äh, aga pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastast finantsraamistikku oleks see reaalselt võimalik. siin on meil eh, Eesti fondi näide, siin on kombineeritud Eesti struktuurifondid ja EFSI, mis on siis Euroopa investeerimispanus, see on üsna eh, lihtne süsteem aga äh, uuem struktuur, mille oleme loonud, tuleneb Prantsusmaalt, piir, Prantsuse piirkondlik äh, investeerimisfond on võimaldanud äh, selle piirkonna rahastamise, investeerimispank rahastab EFS, EFSi kaudu seda projekti. Euroopa Investeerimispank võtab erinevate finantsinstrumentidega küll väga suure riski ja kui see ei oleks äh, tasuv, äh, kaotaks äh, pank need, need laenud seal piirkonnas EFSI tagatise kaudu osaliselt, need tagastatakse, on uuenduslik, me kasutame vähem struktuur, piirkondlikke struktuurifonde ühest küljest, aga teisest küljest EFSI kaudu toetatakse selle konkreetse Prantsuse piirkonda ühtekuuluvusfondi kasutamist selleks, et seal piirkonnas veel rohkem ära teha, seega see on väga oluline ja võimas kombinatsioon, kordan aga, et praegune õiguslik alus ei ole piisavalt stabiilne, et neid struktuure saaks üldisemalt kasutada. erinevate fondide kombineerimine, jah, komisjon liigub selles suunas ja see oleks väga võimas vahend eriti kui neid rakendab Euroopa Investeerimisfond, kes vastutab erinevates peadirektoraatides programmide rakendamise eest. edasi fondide kombineerimine, me püüame kombineerimine EAS-i tsentraliseeritud programmi Euroopa Sotsiaalfondidega, siin sellel, sellel konkreetsel juhtumil Madridis see toimib, aga keeruliseks teeb selle see, et EAS-il ja ESF-il on erinevad aruandlusmehhanismid, erinevad jaotusmehhanismid, abikõlbuslikkuse tingimused ja nii edasi ja nii edasi. Need on erinevad, üks on piirkondlik programm, üks on äh, tsentraliseeritud programm, seega mitmeid probleeme on, aga Euroopa Investeerimisfondis lõpuks me peame leidma mingisuguse viisi nende ühildamiseks, kuna sotsiaalfondi aruandlus toimib teisiti kui AS-il seda me oleme valmis, sellega me oleme valmis tegelema, aga sellega kaasnevad tohutud kulud, nimelt äh, kokkuhoid oleks tohutult suurem, kui meil oleks äh, selleks olemas harmoniseeritud õigusraamistik. edasi sektoritest, äh, sotsiaalfond, ka põllumajanduses teeme sama, põllumajandusega seonduv äh, määrus on võib-olla kohmakam veel kui muu, muudes valdkondades, kuna see ei ole finantsinstrumentide jaoks loodud, aga igal juhul Itaalias, aga ka Prantsusmaal on meil pilootprojektid, kus me oleme kombineerinud põllumajandusfonde erinevatest piirkondadest ning kombineerinud seda oma, omapoolsete ressurssidega, äh, riiklike äh, toetus pankade ressurssidega, kinnitan teile, et see on toiminud ja see toimib, aga kui meil oleks tugevam määrus, tugevam alus fondide kombineerimiseks, oleks meie elu ka sellest aspektist lihtsam ning me saaksime luua hõlpsamini rakendatavaid programme nii pankadele kui ka põllumajandustootjadele. EFSI uuendus ehk siis meie panus Junckeri kavas paremal pool te näete, üle viie miljardi ja viissada miljonit lisaks veel on meie hald-, hald-, haldamisel seitsekümmend viis miljardit kokku, kaheksakümmend kaks ja pool miljardit äh, eeldatavasti tulevikus, võin kinnitada, et rakendamine on sujunud äh, üsna hästi, kõikidesse liikmesriikidesse oleme jõudnud, äh, viieteistkümne, kuueteistkümne kordne on äh, tõhusus jagamisel ning mis puudutab äh, fondide kasutamist, me oleme väga lähedal sellele, et äh, me kasutaksime neid täielikult, seega Euroopa, mis puudutab Euroopa Investeerimisfondi, siis on kriitilise tähtsusega, et EFSit ka võimalikult kiiresti parandataks, olen just kuulnud, et see lükkub võib-olla veel edasi, see tähendab, et mõne jaoks programm praegusel kujul seiskuks ja siis hiljem seda alustatakse, algatatakse uuesti turul, turul see kindlasti ei meeldiks, neile sobiks paremini pidev toetus, EFSI on turul juba toimiv, sellest toimimisest saadakse aru, mõjude saavutamisest samuti ja meie jaoks on oluline, et EFSI äh, järgmine etapp tuleks võimalikult kiiresti selleks, et me saaksime toetada jätkuvalt Euroopa VKE-sid. It is probably because uh, uh often too üsna tihti on Kreeka leheveergudel viimasel ajal ka ja sellepärast ma võib-olla ka Kreekast räägin. me kasutame Kreeka struktuurifonde vastavalt erimandaadile, meil palutati välja arendada kapitaliturud Kreekas. Te võib-olla teate, et ainult eh, neli panka on Kreekas, kellel on ka kapitalipiirangud, nendel on väga palju probleeme ja alternatiivseid rahastamisallikaid on väga vähe ja me oleme andnud siis kakssada kuuskümmend miljonit äh, varafondideks ja kulutatakse, kujundatakse sellega välja Kreeka ettevõtetele täiesti uued rahastamisallikad vastavalt kogemusele, mis äh, kogusime eelmise programmiperioodi ajal ja taga, ja tagasiside praegu on olnud väga julgustav turgudelt. jällegi, ka siin on meil soovitus uue määruse all võiks Äh, kirjustada, kirjutada alla väga soodsaid lepinguid ähm, veel selle aasta lõpuni, kui seda nüüd pikendatakse aasta võrra, siis oleks Kreeka ettevõtetel sellest väga palju kasu, aga sellest me võiksime, peaksime juba rääkima teise komisjoni ees. ja nüüd kontrolli ise, see on teie peamine tegevusvaldkond ja eesmärk. nagu ma ütlesin, me peame lähtuma paljudest erinevatest määrustest kuid üritame lähtuda siis ühest ja samast põhimõttest. meie oleme saanud oma sertifikaadi kuue tasandi hinnang, kuue samba hinnangust, mida see tähendab? me ei hinnata mitte ainult äh, rahalist poolt, äh, kuigi see on väga oluline, et aruandlus äh, läbib auditi, aga ka see auditisüsteem ise on auditeeritud. nii et üks asi on meie arvepidamise süsteem, siis meie siseaudit, äh, mida ka pidevalt äh, kontrollitakse selleks, et vastata siis selle kuue sadama hinnangule. siis sisekontrollisüsteem, see on meie siseauditis teine asi. see puudutab sisekontrolle nende menetluste kohta, mida me oleme kasutanud, äh, kuidas terve protsess erinevates faasides on, on hallatud ja lisaks sellele ekspost ähm, avalikustamine, me äh, räägime sellest, äh, kuidas meie avalikkusega suhtlemine käib, kuidas meie aruanded tehakse ja lisaks sellele siis ähm, isikuandmete kaitse. neljas sammas, äh, eriti oluline loomulikult Euroopa jaoks, kuidas me tagame teenused ja see kuue samba süsteem tegelikult on äärmiselt äh, kaasav süsteem, regulaarselt äh, käib äh, seal kontroll välisaudiitorite poolt, kes jälgivad neid protsesse, tagamaks selle, et meie menetluskord oleks usaldusväärne, et avaliku sektori vahendeid ei kuritarvitataks, vaid et neid kasutatakse sellel eesmärgil, milleks nad on meile antud kõike seda tehakse väga läbipaistvalt ja selgelt ja ma arvan, et see on kriitilise tähtsusega ja peaks teile andma kinnitust selle kohta, et Euroopa äh, investeerimisfondi puhul äh, on kontrollid paigas ja, ja meie käitumine on usaldusväärne. me tahaksime minna kaugemale, tahaksime jõuda ISAE kolm neli null kaks süsteemini, et teisisõnu me saaksime siis eriauditi äh, loodetavasti sellel aastal me selle sertifikaadi ka saame, see annaks siis äh, lisaks äh, veel kinnitust äh, ka meie ärimudeli kohta, mida me kasutame nii süsteemi sees kui ka meie välistegevuse puhul. see graafik näitab seda, kuidas see kõik toimiks, aga loodetavasti me selle sertifikaadi varsti saame ikka ja jälle on näha seda äh, kuvandit, miks, äh, sest see kinnitab seda, et äh, me ei leiuta uuesti erinevate mandaatide all menetlusi, vaid me timmime neid ja parandame neid protsesse, neid põhilisi protsesse, mida me ikka ja jälle kasutame. ei ole nii, et kosme puhul kasutatakse teistsugust menetluskorda kui näiteks struktuurifondide puhul ja seega nende mandaatide kombinatsioon lähtub täpselt samast protsessist tagamaks järjepidevuse ja selle, et miski ei lähe kuhugi vahepeal kaduma, see on meie jaoks tähtis. ja nüüd mitmeaastane finantsraamistik äh, ja sellega ma lõpetan. ma viitasin juba Omnibussile. Omnibus meie jaoks finantsvahenditest rääkides on äh, praegu väga oluline öö, äh, oleks hea seda määrust, mis juba on üsna hea, parandada, see võiks olla veelgi parem nimelt ja siin me teeme väga tihedat koostööd komisjoniga ja oleme juba näinud, et mõned nendest soovitustest on ka Omnibussi jõudnud. tahaksime võib-olla natukene rohkem äh, äh, näha arengut Omnibussi all põllumajanduspoliitikale ja oleme siis esitanud ka mõned äh, soovitused, eriti struktuurifondide ja EFSI vahelised seosed meie jaoks, need on kriitilise tähtsusega ja praegu nad on Omnibussis sees nüüd mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat kakskümmend, meie arvame, et komisjon ja komisjon võiksid olla isegi ambitsioonikamad finantsvahendite puhul. me tahaksime näha, et reeglid harmoneeritaks. tagamaks selle, et tegelikult oleks ka võimalik erinevate instrumentide kooskasutamine, ma olen seda öelnud varem ja ütlen veel kord EFSI tegelikult äh, hakkab äh, lahjendama ühtekuuluvuspoliitikat äh, regionaalsel tasandil, aga Euroopa Investeerimisfondi puhul on see täiesti vale väide, kui me struktuurifondid EFSI-ga tegelikult ka seostame ja ühel, ühi-, ühelda-, ühindaksime, siis oleks sellest väga palju kasu nendele piirkondadele, seega ühtne reeglite kogu kõikide instrumentide jaoks oleks meie meelest määrava tähtsusega ja miks mitte mõelda isegi sellele, mida meie nimetame lipulaeva projektiks, ehk teisisõnu, kus siis äh, kõik instrumendid, kõik rahastamisvahendid oleks võimalik üheskoos kasutusele võtta, selleks et mõju Euroopale ja Euroopa riikide arengule oleks kestvam. nii et meie oleme siis seisukohal et äh, finantsinstrumentide kasutamine äh, VKE-de noort, väik-, äh, uute ettevõtete toetamiseks, uute mõtete toetamiseks, aga ka selleks, et anda ettevõtetele võimalus kasvada ja välissurgudele minna, siis selleks on finantsvahenditel väga selge koht selles süsteemis, erinevate maandide, mandaatide kombinatsioon on tulevikus oluline, jah, grandid jäävad võib-olla isegi VKE-de toetamiseks eh, võib-olla esimeses, eh, esialgses faasis, aga meie veendumine eh, on sel-, veendumus on selge ja kogemused on ka seda näidanud, et kui me saaksime erinevaid mandaate kasutada üheskoos, siis nendest toetustest VKE-dele täna Euroopas pääseb, piisaks, suur tänu! suur tänu, me peame jätkama äh,